Sí. Buenas tardes. Vamos a continuar la sesión. tere päevast, jätkame nüüd koosolekuga. ja järgmisena on meil päevakorrapunkt kaksteist käsitlemisel. ehk siis Horvaatia eesistuja prioriteedid, siis äh, eraelu austamist ja isikuandmete kaitset äh, elektroonilise side puhul käsitleva määruse osas ja tervitame siin härra Joosip Pilaveri, kes on Horvaatia merendus-, transpordi- ja taristuministeeriumist ja tegu on ministeeriumiga siis, mis just selle teemaga tegeleb, ehk siis eraelu austamise ja isikuandmete kaitsega ja Horvaatias on siis just see ministeerium, see pädev asutus, kes selle valdkonnaga tegeleb. samas kui Justiits- ja Siseministeerium tegelevad teiste andmekaitse küsimustega. ja nende esindajad tulevad libekomisjoni esinema järgmisel nädalal selleks, et nende teiste andmekaitse küsimustega tegeleda ja rääkida sellest ja nagu te teate, siis äh, see eraelu austamist äh, isikuandmete kaitse puudutav määrus äh, käidi komisjoni poolt välja jaanuaris kaks tuhat seitseteist ja libe komisjon võttis oma positsiooni vastu oktoobris kaks tuhat seitseteist, mida ka täiskogu iste, istung toetas ja et olukorda veel keerulisemaks ajada, siis tegeles teemaga ka telekommunikatsiooni töörühm mille esindajad ei ole samad liikmesriikidest kui need, kes tegelevad isikuandmete kaitse üldmäärusega. see on siis see olukord, milles nüüd leiame end, mitmed eesistujad on selle teemaga tegelenud, aga kahjuks on niimoodi, et äh, Soome eesistumise ajal eelmisel aastal äh, kokkuleppele ei jõutud. Horvaatia eesistuja on aga nüüd oma prioriteedid esitanud ning kohtujurist Campos Sanchez on selles küsimuses ka oma arvamust avaldanud, nii et suur aitäh, et te täna siin olete. annaksingi nüüd sõna teile. on väga suur au, et olete siin meiega, et me saaksime teie kommentaare kuulata. ja loomulikult esitame teile ka küsimusi. suur tänu! lugupeetud esinaine ja komisjoni liikmed, tere pärastlõunat kõigile! suur tänu teile kõigile, et olete täna siin ja väljendate niimoodi oma huvi selle teema vastu. minu jaoks on suur au esineda siin Horvaatia merenduse, transpordi ja taristuministeeriumi nimel siin parlamendis teie ees ja esineda ka Horvaatia eesistumise nimel mina esitlen teile täna Horvaatia eestumise äh, programmi siis äh, telekommunikatsiooni äh, vallas, mis siis puudutab seda komisjoni siin. minu nimi on Josip Bilaver ning ma olen riigisekretär selles vastutavas ministeeriumis, mis tegeleb muuhulgas ka telekommunikatsioonipoliitikaga. ja minu esitlus Äh, saab olema horvaadi keeles. jätkan nüüd siis horvaadi keeles. Kao što znate, hrvatsko predsjedanje dolazi u razdoblju velikih izazova za Uniju. nagu te teate, siis Horvaatia eesistumine algas vägagi väljakutserohkel perioodil Euroopa Liidu jaoks. ehk siis ajal, kui tegevust alustas uus seadusandlik ja institutsionaalne tsükkel meie eesistumine on seotud nelja suurema väljakutsega, mis puudutavad ka nõukogu eh, eesmärke aastast kaks tuhat üheksateist kuni kakskümmend neli. Rumeenia, Soome ja Horvaatia moodustavad ka eesistujate trio, nii et eh, meie prioriteedid on kooskõlas ja me siis soovime väljakutseid täis maailmas eh, pakkuda lahendusi, me tahame, et Euroopa areneks edasi, et me suudaks äh, olla mõjuvõimsad maailmas. mis puudutab nüüd äh, selle komisjoni pädevusalasid, siis Euroopa, mis kaitseb oma kodanikke, on väga oluline eesmärk. ja mis puudutab äh, täpsemalt äh, telekommunikatsiooni valdkonda, siis Euroopa, mis ühendab inimesi, on ka üks olulisemaid loosungeid meie eesistumisest. nüüd minu esitluse teema puudutab eeskätt siis äh, äh, netiprivaatsuse äh, temaatikat, millest oli juba juttu ka sissejuhatavas osas. algselt kusjuures plaaniti, et see määrus jõustub koos isikuandmete kaitse üldmäärusega, aga seda ei juhtunud netiprivaatsuse määruse ettepanek Eh, on endiselt eh, seadusandlikus protsessis eh, kinni, samas kui üldmäärust on juba mõnda aega rakendatud. ja meie eesistuja on juba seitsmes järjestikune eesistuja, kes üritab selles vallas mingit edasiminekut saavutada. meie eelkäijad on väga palju teinud ära selleks, et seadusandlik protsess saaks jätkuda, et leida kompromiss ja selleks, et institutsionaalsed läbirääkimised saaksid alata tahaksin rõhutada Soome eesistuja jõupingutusi, kes üritasid jõuda üldise lähenemisviisini kompromisstekstiga, aga seda Koreperi tasandil siiski vastu ei võetud ja siit olemegi jõudnud olukorda, kus tuleb taas avada läbirääkimised teatud teemadel ja jõuda siis äh, lahenduseni. kusjuures need teemad ei ole sugugi lihtsate killast. Need puudutavad selle ettepaneku väga tähtsaid äh, aspekte, näiteks selle seost äh, isikuandmete kaitse üldmäärusega, et mis on siis nende kahe määruse suhe. ja veelgi enam, on teisigi lahtiseid küsimusi, kus tuleb äh, edasi liikuda. siinkohal räägime äh, ka andmete töötlemisest, küpsiste kasutamisest, andmete kogumisel äh, veebisaitide külastamisel. ja institutsionaalsed sätted on ka veel lahtised küsimused, kes on need asutused, kes peavad seda määrust jõustama hakkama. läbirääkimiste raames on tekkinud uusi äh, teemasid, samuti laste väärkasutamist kujutlevad pildid internetis näiteks äh, kuidas seda ära hoida, või siis andmete säilitamine võitluses kuritegevuse vastu. et nagu te näete, siis meie võitlus ei saa olema lihtne, aga kahtlemata arutame nende takistuste teemadel edasi, mis puudutavad netiprivaatsuse määruse ettepanekut ja üritame omalt poolt välja käia ka lahendusi. ma olen veendunud aga, et meie eesmärk on kõigil sama, ehk siis, et meil oleks määrus, mis võimaldaks tagada meie kodanike eraelu puutumatust äh, kõrgete standardite abil ning et äh, kaitstud oleks ka tööstus. innovatsiooni jaoks, arengu jaoks peab ruumi jääma. mis on aga meie teised prioriteedid? kahtlemata jätkame koostööd komisjoniga, selleks, et tagada ühenduvus. ja selleks, et äh, jõuda ühtse digitaalse turuni. 5G võrkude kasutuselevõtt on veel üks meie eesmärke. me leiame, et nõukogu järeldused, mis Soome eesistuja ajal vastu võeti, on äärmiselt olulised ja jätkame nende jõustamisega. aga on ka uusi algatusi, näiteks tehisintellekti algatus, kus ootame veel komisjoni ettepanekut, mis ilmselt äh, saab alguse valge raamatuna ja siis kindlasti arutame seda teemat, et äh, seadusandlus äh, astuks õiget rada meie teeme omalt poolt kõik selleks, et meie tegevused oleks roheleppega kooskõlas ning selleks, et me jõuaksime kliimaneutraalse majanduseni. suur aitäh teie esitluse eest. tegu oli väga konkreetse seisukoha väljendusega. aitäh, et äh, nii lühidalt oma mõtted suutsite väljendada. nüüd äh, raportöör proua Sippel on ka siin täna meiega ja kahtlemata saavad sõna ka teised liikmed, kes sõna saada soovivad, variraportöörid näiteks. aga kõigepealt proua Sippel, sõna on teil. Thank you very much. suur aitäh. aitäh Horvaatia eesistujale selle esitluse eest aga ma pean viitama tagasi aruteludele, mis meil täna hommikul siin toimusid kus äh, parlamenti süüdistati teatud äh, asjades, nimelt et meie blokeerime teatud äh, failidega edasiminekut, näiteks terroristliku veebisisu leviku tõkestamise vallas, aga see ei ole nii, meie teeme oma tööd väga tõsiselt. ja teiseks, mina ei ole kuulnud näiteks komisjoni poolt kriitikat nõukogu aadressil, sest et nemad ju on liiga aeglased, kusjuures siinkohal ma ei taha kuidagi äh, heita kivi eh, Horvaatia eesistuja kapsaaeda või eh, eesistujate kapsaaeda laiemalt, sest et eh, nagu te ka ise mainisite, tegu on seitsmenda eesistujaga, kes netiprivaatsuse teemadega tegeleb ja endiselt mingit lahendust ega vastust meil ei ole. Te märkisite väga õigesti ära ka selle, et kui seda teemat äh, üldse tutvustati, siis komisjon arvas, et tegu on isikuandmete kaitse üldmääruse nii-öelda väikevennaga. ehk et äh, tegu on millegi kõrvalisega. aga juba olemasolev neti privaatsuse direktiiv rakendus väga erineval viisil eri liikmesriikides, seda ei rakendatud õigesti paljudes kohtades sellisel viisil, nagu seda pidi rakendama. kusjuures see direktiiv äh, ei ole enam ka ajakohane, me vajasime uut tasandit äh, äh, eri sidusrühmadele, telekomi ettevõtetele, aga ka internetipõhiste isikutevahelist sidet võimaldavate teenusepakkujatele. ehk siis selleks oli meil seda uut ettepanekut vaja ja side konfidentsiaalsust on vaja kaitsta, see on põhiõigus. seetõttu on murettekitav, et liikmesriigid ei edene vajalikul määral edasi. selle asemel, et tegeleda netiprivaatsuse põhiteemadega, on nõukogu välja pakkunud mingeid uusi aspekte ja niimoodi on olukorda hoopis raskemaks muudetud. näiteks nüüd räägitakse andmete säilitamisest kuulge, aga vabandage väga, kui liikmesriigid soovivad seda teha, siis palun väga, esitage mingi uus seaduseelnõu või paluge komisjonil seda teha, aga seda ei saa mingi teise seaduseelnõu või õigusakti eelnõu raames välja pakkuda. ja siis ma saan aru, et teatud liikmesriigid tahavad erandeid konfidentsiaalsusnõudest eh, telekommunikatsiooni vallas näiteks äh, lastepornograafia või laste väärkasutamise vallas. no aga vabandage väl-, väga jällegi, tegu on tõsise kuriteoga, loomulikult me peame sellega tegelema, aga me ei saa õigusakti seda erandit sisse panna, kui on, kus on räägitud side konfidentsiaalsusest. kui teil on mingi konkreetne toimik ja teil on tõendid, et äh, keegi tegeleb kas sellise kuriteo või mõne teist tüüpi kuriteoga, siis igas liikmesriigis on vastavad menetlused olemas, et siis äh, kas prokurör või kohtunik otsustaks äh, selles teatud juhtumis, et kas tegu on selle privaatsusjuhtumiga või mitte. aga te ei saa seda võtta jutuks side konfidentsiaalsust käsitlevas dokumendis. aga mida ma ootan tulevikult? loomulikult ootan mingit äh, vastust äh, nõukogult, lisaks sellele kriitikale, mis ma olen just teinud, selleks, et me saaks lõpuks ometi triloogidega edasi minna. aga kui komisjon ei ole omalt poolt valmis edasi liikuma, siis ehk nõukogu võiks äh, neid survestada. sest teatud juhtumitel on olnud olukordi, kus isikuandmete üldkaitsemäärus äh, on välja toonud ebaseaduslikke aspekte, mille tõttu on rikkumismenetlust äh, alustatud. ja kui komisjon omalt poolt tegutsema ei hakka, siis ehk saab nõukogu seda teha nende eest. ja ma loodan, et liikmesriigid äh, on lõppkokkuvõttes rohkem valmis leidma selles vallas mingeid lahendusi selle asemel, et edasi minna üha rohkemate rikkumismenetlustega, selleks, et survestada teatud liikmesriike, kes ei taha edasi liikuda, aitäh! Como ponente le agradecemos la intervención. Eh, la señora Infeld posiblemente desee intervenir en nombre de Renew Europe como ponente en la sombra. Tiene la palabra. Uh, yes, Thank you, Chair. I, I can be relatively brief. Uh, first of all, echo what uh, uh, the rapporteur has just said. Uh... Um, jah, uh, suur aitäh, olen täiesti nõus uh, raportööriga. Uh, me oleme juba kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta detsembrist oodanud edasiminekuid ja oleme väga kaua juba oodanud, et nõukogu liiguks edasi, aga nõukogu ei ole juba mõnda aega seadusandjana oma kohustust täitnud ja ma loodan, et komisjon nüüd kuulab, mis ma ütlen. mulle tundub, et komisjonile tundub, et kui nõukogus kokkuleppele ei jõuta, et siis ehk võtaks selle eelnõu üldse tagasi. aga asi ei ole selles, et nõukogu ei tee oma tööd, kuigi teine seadusandja on seda teinud, ega see ei tähenda, et komisjon peaks siis oma Ehm, võimu kuritarvitama niimoodi. mind ei huvita nii väga selle temaatika sisu, mis on muidugi ka oluline, aga mind eh, huvitab, eh, mis enamus teil seal nõukogus eh, siis oleks, tekiks. kohati mulle tundub, et öö, otsitakse jah, ükshäälsust ja konsensust ja jäetakse siis absoluutne häälteenamus kõrvale aga kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta detsembrist on maailmas väga palju toimunud ja me teame aina rohkem viisidest, kuidas andmeid kasutatakse ja väärkasutatakse, näiteks et meie demokraatlikke valimisi eh, kuidagi mõjutada, Cambridge Analytica tuleb kohe meelde ja isegi, kui parlament on mingi seisukoha vastu võtnud, kus nähakse ette väga tugevat kaitset, siis äh, mulle tundub, et isegi äh, meie pole ette näinud neid arenguid, mis kõigest kahe aastaga on äh, toimunud. kaks aastat tagasi võtsime selle vastu, aga meie seisukoht on tõesti tõeks läinud. ma loodan, et ministrid nõukogus teavad ka, mis maailmas toimub ja ma loodan, et nemad võtavad vastu sellise teksti, mille eesmärk on, esmane eesmärk on meie kodanike kaitse, aga ka ühiskonna ja demokraatia kaitse, aitäh! aitäh, proua Intvelt! nüüd Roheliste ja EFA nimel annan sõna härra Breierile. aitäh! nagu kolleegid on äh, juba maininud, äh, siis äh, taolise seadusliku instrumendi mõte on ju see, et äh, sideteenused vajavad eraldi kaitset. küsimus ei ole isikuandmete üld, kaitse üldmääruses, sellest me ei räägi siin, me räägime elektroonilisest sidest, see vajab eraldi kaitset. ja teada on ka see, et metaandmed sellest, mida me internetis teeme, neid kogutakse niikuinii ja neid kasutatakse suurel mahul. ja see seab ohtu äh, erinevaid asju, ajakirjanike allikate kaitset, äh, jah, Cambridge Analytica, kõik see tuleb meelde. Euroopa Parlamendi seisukoha mõte on kaitsta kodanikke taoliste metaandmete kasutamise, kuritarvatamise eest, et äh, vältida sellist jälitamist, äh, mingeid müüre. ja ausalt öeldes, kui meil ei oleks nii palju neid äh, jälgimisvahendeid internetis, siis äh, ei peaks me nii palju energiat sellele kulutama. aga mulle tundub, et nõukogu seisukoht on hoopis vastupidine, tahetakse nõrgendada seda netiprivaatsuse direktiivi. ja te tahate sideandmeid veelgi suuremas mahus koguda loomulikult tööstus ja eeskätt just reklaamindus üritab teha suurt lobitööd teie seas, et saavutada vastupidine meie soovitule, siis eh, tsensorlus ning eh, erasõnumite filtrid, eh, kõik see on teemas. kujutage siis ette, kui näiteks postkontoris avatakse teie erakirjad selleks, et seal ei oleks mingeid äh, ebasobilikke pilte. kas see oleks normaalne? no ei ole minu meelest. ja mina ei taha elada ühiskonnas, kus selline käitumine on normaalne. ja siit jõuame selleni, et, et me võime öö, olla üks hetk olukorras, kus kogutakse kõiki sideandmeid, igat telefonikõnet, igat öö, veebisõnumit, kogu elanikkonna kirjavahetust ja seda on kogu aeg peetud äh, Euroopa Kohtu poolt ebaseaduslikuks ja on täiesti vastuvõetamatu, et te üritate taolist äh, tagaust sellesse direktiivi sisse kirjutada. nii et äh, lõpetuseks ütlen, et meie oleme igati vastu ja võitleme selle vastu, et seda kaitsetaset nõrgendatakse, pigem jäägu see praegune tase, kusjuures need internetipõhised isikute vahelist sidet võimaldavad teenused on seal sees niikuinii, need OTT teenused. ja kui teie tahate omalt poolt välja pakkuda midagi, mille üle arutada, siis äh, vaadake, et kodanikud oleks paremini kaitstud äh, igasuguse jälgimise eest, ärge tehke olukorda hullemaks. suur aitäh nüüd kuue nimel. Kornelia Ernst aitäh! jah, ma arvan, et äh, tegemist on väga olulise aruteluga ja mul on hea meel, et äh, me seda praegu korraldame, ehkki ei olnud päris selge, miks me just sellega alustame, aga mm, las ta siis olla. ja tuleksin tagasi netiprivaatsuse juurde, ma tahaksin teada, et miks asjad edasi ei lähe nõukogus Mm, kus äh, on need takistused, kas teil on äh, kavas äh, seda, sellega edasi minna või kavatsete te selle kõrvale jätta ja midagi muud teha? kuidas sellega ka ei ole, ma tahaksin rohkem kuulda teie plaanide kohta ja tahaksin öelda ka midagi põhimõttelist. ma, räägime siin pidevalt äh, ühest küljest terrorismivastasest võitlusest ja tahame internetis tegutseda rohkem ja äh, ja, ja karistus, äh, karistus, karistuste vallas üht-teist ära teha ja meil on järjest rohkem vaja andmeid, tohutuid andmemahte, aga mina tunnen puudust äh, sellest, et me tõesti äh, samal ajal äh, tegeleks ka isikuandmete kaitsme, kaitsega. et see ei oleks midagi, mis oleks suhteline, kus me räägiksime siis lihtsalt andmete lahti saa-, selles, kuidas andmeid lahti saada, aga siin on lihtsalt tasakaalu puudumine selle vahel, et kuidas andmeid kaitstakse ja selle vahel, kui palju andmeid äh, kogutakse. ja ma näen, et äh, siin on äh, suur vastuolu ka parlamendi välja töötatud seisukohtades. järele järelevalve on tõesti tohutud mõõtmed võtnud, et täiesti suvaliselt äh, teostatakse järelevalvet kõigi kodanike suhtes ja see on tõesti midagi, kus ma küsin, et meil on jah, isikuandmete kaitse üldmäärus, meil on Euroopa Kohtu otsused, kus on nüüd võimalik leida tasakaalu, mida te tahate teha selles osas et, et äh, need mõlemad aspektid tasakaalu viia, ühelt, ühest küljest siis andmete vaja, vajalik kogumine, kui tegemist on tõesti karistusõiguse valdkonnaga või terrorismiga ja teisest küljest siis äh, andmekaitse, mida pidevalt äh, õõnestatakse. mida te tahate selles küsimuses teha, et see oleks minu jaoks väga oluline? jah, suur aitäh. nüüd EPP soovib sõna saada härra Krõsler. jah, suur aitäh eh, riigisekretärile Horvaatia eesistumise prioriteetide tutvustamise eest selle eh, toimiku osas. nüüd eh, jätkan horvaadi keeles. me teame väga hästi, et praegusel ajal räägitakse erinevate uute eeskirjade kehtestamisest, mis on seotud just netiprivaatsuse teemadega ja samuti teame me, et suur osa nendest aruteludest on tekkinud seoses selle uue isikuandmete kaitse üldmäärusega äh, seoses. ehk siis äh, me tahame, et kõik elektroonilise side kasutajad ähm, oleks kaitstud kõige kõrgemate standardite abil, aga samas on väga oluline tagada äh, ka uute tehnoloogiate kasutamiseks äh, turvaline äh, sfäär selleks, et neid ei kasutataks kuidagi kuritarvilikul moel. eriti, mis puudutab äh, kõige haavatavamaid ühiskonnakihte ehk lapsi, kes ju kasutavad neid uusi kaasaegseid tehnoloogiaid kõige enam. selles arutelus on Horvaatia käinud välja ka oma ettepanekud on öeldud, et netiprivaatsuse teemadega liigutakse edasi ning et omalt poolt antakse parim, et äh, välja pakkuda lahendusi. ja minu küsimus selles valguses on, et millised on siis need konkreetsed plaanid, kuidas see ettepanek äh, nii-öelda üles sulatada ja kuidas te plaanite kokkuleppele jõuda nii parlamendi kui liikmesriikidega, võttes arvesse, et äh, nõukogus äh, on viisteist liikmesriiki praegu selle ettepanekule vastu, aitäh. suur aitäh. nüüd äh, seletaksin omalt poolt, et komisjon võib sõna saada ja tegelikult mõned äh, kommentaarid ja küsimused olidki suunatud komisjonile. võib-olla komisjon tahab kohe sõna saada, palun. jah võib-olla mõned kommentaarid, mis äh, puudutavad seda praegust arutelu. komisjon on vägagi sama meelt nagu paljud äh, inimesed, kes juba sõna said, et äh, tuleb kaitsta mitte ainult metaandmete, aga ka kogu side kui sellise turvalisust. ja komisjon ei kritiseeri nõukogu, kui protsessid jäävad venima nõukogus. Te võite muidugi nõukogu äh, esindajatelt ja eesistujatelt äh, küsida, kui mitu korda oleme töörühmade koosolekutel äh, ärgitanud äh, liikmesriike jõudma üldise lähenemisviisini. me oleme sellest rääkinud Coreperis, ministrite nõukogudes, nii et selle kriitika peame küll tagasi lükkama, mis te meie aadressil tegite. oli ka küsimus selle jõustamise kohta, et meie komisjon sellega justkui ei tegele. aga eelmisel aastal tegelikult äh, pöördusime liikmesriikide poole selleks, et äh, netidirektiivi äh, rakendamise et, et kuidas seda direktiivi rakendatakse siseriiklikus seadusandluses ja ka seoses selle üldmäärusega. teatud selgitustööd tuleb veel teha, aga me liikmesriikidega suhtleme sellel teemal ning jälgime olukorda mis puudutab nüüd äh, seda, et komisjon tahaks omalt poolt selle eelnõu tagasi võtta, siis komisjon ei ole seda eelnõu veel tagasi võtnud ja minu meelest on äh, igati selge ka komisjoni seisukohavõttudest, et see dokument on digitaalse ühtse turu ülesehitamiseks äärmiselt oluline kogu komisjoni jaoks. jätkame Euroopa Parlamendi ja nõukoguga koostööd selleks, et äh, asi jõuaks hea lõpplahenduseni. aitäh! suur tänu ja nüüd äh, härra riigisekretär, äh, sõna on teil, kui soovite vastata. aitäh. esiteks sooviks äh, tänada kõiki kommentaaride eest ja isegi arutelu eest, kui me võime seda nii nimetada. sest äh, siin oli ka pigem rohkem debati arutelu, arutelu aspekte kui küsimusi, aga igal juhul aitäh tänane arutelu näitab selgelt, kui raske see teema on ja kui raske võiks olla leida lahendust. kõik need kahtlused, millest me täna räägime, neid ei ole lihtne lahendada. me teame, miks eelmisel seitsmel eesistujal on olnud äh, raskusi kompromissile jõudmisega aga oluline on rõhutada, et me ei peaks siin üksteist äh, süüdistama ei nõukogu komisjoni ega vastupidi ega parlament meid, vaid me kõik, äh, nõukogu ja komisjon, äh, me kõik soovime saavutada ühte eesmärki, nimelt isikuandmete kaitset, eraelu kaitset ja me soovime edendada majanduskasvu, investeeringuid äh, meie riikide majandustesse, aga ei ole lihtne leida lahendust, pigem nimetaks seda isegi teatavat sorti alkeemiaks. võttes arvesse, et äh, eelmisel seitsmel eesistujal ei õnnestunud leida õiget lahendust, siis äh, oleks see võib-olla veidi ülbe, kui me ütleksime, et meie saame hakkama, aga ma saan äh, Horvaatia eesistumise nimel öelda, et meie, et me teeme kõike, mis võimalik, võtame arvesse ka kõiki argumente, mida me kuulsime tänasel arutelul, võtame arvesse arutelu, mis on toimunud nõukogus detsembris, kus meil oli võimalus kuulda viieteistkümnelt liikmesriigilt, miks nad mõningate sätetega nõus ei ole ja veebruaris üritame leida tasakaalu eraelu kaitse ja innovatsioonivajaduse ja täiendava majandusliku kasvu vahel. nii et veebruaris tuleme välja oma uue kompromissiga ja täna saan öelda, et dialoogis kõigi liikmesriikidega teeme kõik, mis võimalik selleks, et jõuda kokkuleppele ja et äh, tõesti panna see teema liikuma, äh, teha neid edusamme, millega, äh, mille jaoks teistel ei ole olnud piisavalt õnne minevikus. minu sissejuhatus oli lühike, me kõik teame, mida me peame tegema ees oleval ajal ja tõesti soovin kõiki tänada kommentaaride ja küsimuste eest, loodetavasti kohtume eh, varsti jälle ja siis on meil olemas loodetavasti ka lahendused. aitäh, siis eh, soovime teile seda, et eh, järgneval poolaastal tõesti leiate lahenduse ja saavutate läbimurde selles küsimuses. aitäh, härra Pilaver. Eh, vamos a esperar cinco minutos antes de empezar. ja ootame nüüd eh, viis minutit, siis alustame järgmise päevakorrapunktiga, nii et saate nüüd väikse hingetõmbepausi Bien, eh, queridos colegas, vamos a iniciar. lugupeetud kolleegid, lähme kolmeteistkümnenda päevakorrapunkti juurde. tehnilised ja õiguslikud probleemid telekommunikatsiooni andmetega Taanis siis ekslike elektrooniliste tõendite kasutamine süüdimõistvate kohtuotsuste puhul. ma olen kindel, et te teate, et kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal selgus, et Taani ametiasutused olid äh, kümme tuhat seitsesada äh, kohtuotsust äh, pidanud läbi vaatama, kuna oli probleeme äh, vigadega telekommunikatsiooni andmetes ja mm, komisjon ja parlamendi komisjon siis on meil äh, tegelenud selle teemaga, ootavad vastuseid ja ja nüüd äh, on meil siis äh, Taani politsei esindaja ja üks vabaühendus, äh, ühe vabaühenduse esindaja, kes on tegelenud selle teemaga ja tegelenud sellega, et mis meetmeid on Taani ametivõimud ähm, võtnud, aitäh, et võtsite vastu meie küllakutse ja siia tulite. Mm, esmalt tahaks anda sõna härra Jesper Lundile, Taani IT-poliitika assotsiatsiooni direktorile, kes annab meile esialgse ülevaate olukorrast tegevustest Taanist, et teil on kümme minutit aega um,. <clears throat> lugupeetud libekomisjoni liikmed, aitäh, et kutsusite äh, mind siia, et saaksin rääkida teile meie äh, probleemist äh, te telekommunikatsiooni andmetega, et tegemist on MTÜ-ga, mis tegeleb eraelu kaitse ja mm, kod-, tsiviilühis-, kodanikuühiskonnaga ja ja telekommunikatsiooni andmed ja juurdepääs nendele andmetele õiguskaitseasutuste poolt on üks teemadest, millega me oleme tegelenud alates kahe tuhandendast aastatest. telekommunikatsiooni andmed võimaldavad teha järeldusi eraisikute kohta, et kellega nad suhtlevad, kus nad äh, asuvad ja kuidas nad liiguvad. juurdepääs telekommunikatsiooni andmetele. Access to telecommunications data by Äh, õiguskaitseasutuste poolt äh, tekitab probleeme eraelu äh, kaitsega seoses ja isikuandmete kaitsega seoses. ja seda on tunnustatud ka Euroopa Kohtu kohtupraktikas. väga suured mured tekivad, kui telekommunikatsiooni andmeid, mida kasutavad õiguskaitseasutused, on vigased ähm, kui need vead pärinevad siis kas telekommunikatsioonioperaatoritelt või, või siis õiguskaitseasutustelt endilt ja sel juhul õiguskaitseasutused teevad valesid äh, järeldusi nendelt, nendest andmetest ja aga eeldavad, et äh, see isikuandmete profiil on õige ja see võib tähendada seda, et inimesed mõistetakse valesti süüdi ja need äh, aspektid äh, mis seonduvad õiguskaitseasutuste poolse äh, telekommunikatsiooni andmete kasutamisega, neid ei ole arutelus arvesse võetud piisavalt ning äh, on äh, peetud telekommunikatsiooni andmeid korrektseteks, kuna neid loovad masinad, inimesed ei ole sellega seotud, aga see nii ei ole, Taanis väga palju äh, on äh, olnud valesid telekommunikatsiooni andmeid, need, äh, nende probleemide äh, esi-, olemasolu leiti kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta novembris, aga alles juunis kaks tuhat üheksateist tuli see avalikuks, vahepeal viidi läbi uurimine ja siis sai selguks, et milles probleem seisnes Äh, hinnang oli, et kuni kümme tuhat seitsesada politsei uurimist ja äh, kriminaalmenetlust äh, võisid tugineda valedele andmetele kuni aastani kaks tuhat kaksteist ja tegemist on hinnangulise andmete, hinnanguliste arvudega. see ei puuduta inimesi, kes valesti süüdi mõisteti, nende arv on palju väiksem kui kümme tuhat seitsesada augustis kaks tuhat üheksateist, kui eh, teave täiendavate vigade kohta tuli ilmseks, siis eh, proku-, peaprokurör kehtestas kahekuulise moratooriumi telekommunikatsiooniandmete kasutamisele eh, kriminaalmenetlustes ja, ja eeluurimisvangistuses. ja see tähendas, et küsimärgi alla seati vähemalt ajutiselt telekommunikatsiooniandmete kasutamine elektrooniliste tõenditena ja infot selle kohta, mis tegelikult äh, juhtus, äh, seda uuris äh, firma Deloitte ja Taani politsei augustis mm, tellis selle uurimuse ja kokkuvõttes need vead telekommunikatsiooni andmetes, neid kasutas äh, Taani politsei pärast seda, kui ta oli need andmed saanud telekommunikatsiooni oper-, operaatoritelt, mobiilioperaatoritelt. Need operaatorid esitavad need andmed erinevates formaatides ja siis konverteeritakse need ühisesse formaati, mida kasutab Taani politsei ja IT-süsteemis, äh, mida kasutati, oli niinimetatud taimer, mis äh, lisas äh, selle taimeri enne, kui äh, konverteerimine oli läbi viidud, osad andmed olid siis ebatäielikud ähm, ja osasid andmeid ei võetud arvesse ning äh, ja kohati IT-süsteem muutis ka ko-, mo-, mobiilsidetornide koordinaat, koordinaatide andmeid kahesaja meetri võrra ja siis mm, tehti muudatusi, aga Deloitte raportist tulid välja muud probleemid, et tegemist on vananenud süsteemiga, mida on ka hal-, raske hooldada. ainult üks politseiametnik tegeles selle IT-süsteemi hooldamisega ja enne detsembrit kaks tuhat kaheksateist ei olnud ka üldse mingit halduspraktikat andmete konverteerimise kontrollimiseks koos Deloitte raportiga äh, andis äh, minister teada, et äh, võetakse meetmeid, kaks kuud hiljem lõpetati moratoorium, nii et taastus tavaline olukord telekommunikatsiooni andmete kasutamises, aga kindlasti on veel mingeid probleeme, nimelt probleem vananenud IT-taristuga, jääb alles, kindlasti läheb aega, enne kui jõutakse taristut uuendada, vahepeal on sisse viidud kontrollid, aga kas see on tõhus, kui telekommunikatsiooni andmeid piisavalt palju, väga palju kasutatakse uurimistes, see ei ole veel selge. kaitseadvokaadid saavad äh, ka ühe märgukirja, mille on koostanud Deloitte, mis puudutab äh, Äh, telekommunikatsiooni andmete kaits-, äh, kasutamist ja mm, ka teavet selle kohta, et kuidas neid äh, andmeid genereeritakse mobiilivõrkudes. ja, ja arutatakse ka piiranguid telekommunikatsiooni andmete kasutamisele näiteks on välja toodud, et mobiilseadmed ei võta tingimata ühendust kõige lähemal asuva mobiilimastiga. ja see tähendab, et et ähm, mobiilid ei toimi nii täpselt nagu GPS-id ja tavaliselt juur-, uurijad ja äh, ja pro-, prokurörid on liiga palju rõhutanud äh, mobiili asukohaandmete täpsust. ja vaja on siis äh, tuvastada need kümme tuhat seitsesada juhtumit, mida puudutavad need äh, mobiilsideandmed ja äh, Äh, ette on nähtud ka siis rakkerühma loomine, see töö praegu toimub, aga peaksin äh, rõhutama, et vaja on dokumenteerida, et milliseid andmeid on kasutatud igal üksikul juhtumil äh, tõendina ja et see võiks rakkerühma tööd veelgi keerukamaks muuta. ja lõpetaksin mõningate kommentaaridega sellest, et mida me oleme õppinud sellest skandaalist esiteks, rohkem tähelepanu on vaja pöörata äh, vigade esinemise ohule telekommunikatsiooni andmetes, mida kasutavad õiguskaitseasutused, see puudutab kõiki kriminaalmenetlussüsteemis äh, politseid, prokuröre, kaitseadvokaate, kohtunikke ja see on äh, väga oluline ka arutelude jaoks, et milliseid andmeid võib säilitada, millised on andmete säilitamisega kaasnevad ohud. loodetavasti Taani kogemus, mis puudutab süsteemseid andmeid, Äh, on äh, unikaalne, et see ei kordu kuskil mujal, ei Taanis ega Euroopa Liidus mujal, ja aga on ka teisi vigade allikaid või siis äh, telekommunikatsiooni andmete tõlgendamise vigu, mida on välja toodud tuleb alati rõhutada, et andmeid luuakse telekommunikatsiooniteenuse osutamise raames ja see, et neid andmeid võib-olla hiljem kasutatakse õiguskaitseasutuste poolt, on äh, teisejärguline protsess, et see ei ole, selle jaoks ei ole need andmed ju ette nähtud. ja, ja tavaliselt öö, ähm, äh, on tegemist ju mingite pakettidega, mitte ei võeta öö, ähm, ei arvestata iga kõne eraldi, see võiks äh, samuti tuua kaasa vigu ja VoiceOver või LTE äh, või VoiceOver Wi-Fi äh, võimaldavad hoopis teistsuguseid andmeid genereerida kui tavaline mobiilside ja see on samuti väga oluline, mida tuleks arvesse võtta, kui andmeid kasutatakse Äh, siis teiseselt äh, kriminaalmenetluses. see on minu poolt kõik, aitäh! Sí, muchísimas gracias. aitäh! ja nüüd tahaks anda sõna härra Kristjan Viises Vanbergile, kes on Taani riikliku politsei eraelu kaitse vanemametnik ja andmekaitseüksuse juhataja ja sooviks anda teile sõna, et te räägiksite meile, mis meetmeid te olete võtnud või kavatsete võtta selleks, et äh, lahendada neid probleeme, millest just juttu oli. aitäh, et tulite siia täna ja teil on nüüd sõna. aitäh, aitäh, et mulle sõna andsite, aitäh, et mul on võimalik äh, rääkida teie komisjonile nendest äh, juhtumitest äh, seoses andmetega Taanis ja pean ütlema, et äh, me väga tõsiselt tegeleme selle probleemiga, seda teevad nii politsei kui ülejäänud ametiasutused. tegemist on Taani kriminaalmenetlustega ja kindlasti kanname vastutust selle eest, et äh, süütud inimesed ei satuks kohtu ette ega mõistetaks äh, süüdi. me pea, peab olema võimalik lähtuda sellest, et politsei käib tõenditega korrektselt ümber ja et äh, kriminaalmenetlustes peab kehtima põhimõte, et inimene ei ole süüdi, enne kui ta on äh, süüdi mõistetud. Eh, siin on tegemist telekommunikatsiooni andmetega, toona ei olnud meil piisavat kvaliteedikontrolli, ei olnud piisavat dokumentatsiooni, ei olnud võimalik tõendada võimalikke vigu. seetõttu eh, keegi osalistest eh, nendes kohtuasjades ei tuvastanud neid vigu, tegemist oli telekommunikatsiooni operaatoritega, Äh, keda aastaid korralikult ei kontrollitud. ja ikka esines vigu, me kasutasime telekommunikatsiooni andmeid, mille vigasusest ei saanud keegi aru, ei kaitsjad ega kohtunikud ega prokurörid. vaja on rõhutada, et tõesti kõik on väga äh, keerukas ja et äh, lähemas perspekt-, lähemal ajal ei ole võimalik üldse kõiki aspekte äh, käsitleda, see, see on ju ka väga tehniline töö. E, politseis on kindlasti ka väga korralikke eksperte, aga kõigepealt äh, tuleb tegeleda sellega, et kuidas üldse andmeid saadakse, Taani õiguse kohaselt on politseil õigus pärast kohtukorraldust äh, nõuda telekomioperaatorit need andmed välja, vaadata, milliseid SMS-e on saadetud, kes, keda on, kellele on helistanud, milliselt telefoninumbrilt ja on võimalik ka näha, et mm, kuhu, kus mingi telefon on äh, mingil ajal äh, võrkule ennast loginud ja politsei saab siis äh, operaatoritelt nõuda neid andmeid, pöördutakse öö, telekomi operaatorite poole, siis operaatorid äh, võtavad need andmed võrgust ja meie siis saame need toorandmetena. nii et äh, teenuseosutaja ei pea neid andmeid edastama politseile mingis formaadis, vaid need, vaid äh, politsei ise peab need andmed konverteerima Äh, selleks, et neid kasutada mingis kriminaalmenetluses. et politsei saab need andmed äh, erinevates formaatides ja siis neid toorandmeid töödeldakse. seal on terve rida, tal äh, on palju ridu ja need read siis käivad erinevate tegevuste kohta, erinevate andmetüüpide kohta, nii et vaja on see kõik Äh, ümber formaatida ja see kõik käib siis ühe äh, telefonimasti kohta, kus, mida on kasutatud SMS-i edastamiseks näiteks. igal juhul need andmed edastatakse politseile, politsei saab siis äh, kaks andmekomplekti, üks puudutab toorandmeid ja teine andmete komplekt käib siis konverteeritud andmete kohta aga need äh, konverteeritud andmed võivad äh, pärineda erinevatest allikatest. esimesel detsembril kaks tuhat kümme neid äh, toorandmeid siis al-, hakati ümber konvertima ja siis need edastatakse politseile. ja tavaliselt on toorandmetes ja konverteeritud andmetes ähm, sama ridade arv, et see võimaldab kontrollida, et kas kõik andmed on edastatud seoses äh, selle juhtumiga leiti korduvalt äh, selliseid juhtumeid, kus toorandmetes äh, ja konverteeritud andmetes oli erinevusi konkreetsetel juhtumitel ja seal on kolm erinevat stsenaariumit, kas kõik toorandmed ei ole korralikult edastatud äh,, seal on äh, tegemist veaga IT-süsteemis või siis on probleeme andmete käitlemisega erinevates teenistustes või ähm, analüüsiveaga. ja esimesel juhul oli veaga IT-süsteemis tegemist, seda me tuvastasime kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal ja IT-süsteemis olid süstemaatilised vead, mille tulemisena tekkisid erinevused Äh, toorandmete edastamisel ja konverteeritud andmete puhul. ja peamiselt oli tegemist äh, ähm, taimeriga, aga äh, meil oli veel üks probleem, et näiteks IT-süsteemis aktiveeriti mingi taimer ähm, dateerimise jaoks ja IT-süsteemis, mida kasutatakse selleks, et andmeid konvertida, oli juba mingi äh, täiendav taimer, et oleks võimalik võimalikult kiiresti andmeid edastada äh, vastavatele politseiüksustele pärast seda, kui need andmed olid äh, keskarvutisse jõudnud, et taheti pakkuda uurijatele teenust, et nad võimalikult kiiresti saavad need andmed kätte et seal ähm, siis äh, tekkis see viga andmete konverteerimisel, et andmeid edastati enne, kui konverteerimine oli juba, oli lõpetatud, et siis äh, edastati konverteerimata andmeid ja tegelikult oleks hiljem pidanud äh, tulema ka täielik andmekomplekt, aga see eh, nii ei olnud, see oli üks vigade allikas. aga teine vigade allikas oli see, et andmed ei olnud eh, komplekssed, täielikud, aga taimer ei saanud sellest aru ja lülitas selle lihtsalt välja. Ehm, ja nüüd nendest konkreetsetest menetlustest. me nägime, et meil olid sellised vead ja kolmeteistkümnendal juulil kaks tuhat üheksateist otsustati, et kõik need kohtuasjad vaadatakse uuesti läbi, kus võib olla äh, Äh, sel-, need vead oleksid võinud äh, asja mõjutada, et meie äh, keskasutus vaatas selle läbi rohkem kui kümme tuhat kohtuasja alates jaanuarist kaks tuhat ähm, kaksteist kuni kahe tuhande üheksateistkümnenda aastani ja loomulikult ei ole nende kohtuasjade läbivaatamine veel lõppenud, tegemist on ju sellega, et need andmed tuleb käsitsi läbi vaadata, siis koostatakse aruanne, kus tuuakse ära siis tulemused ja need kohtuasjad, mis on veel pooleli, kus äh, inimesed näiteks on eeluurimisvangistuses või äh, nende vastu on esitatud mingi süüdistus, siis äh, või ka, kus inimesed on juba süüdi mõistetud ja praegu vanglas, need on muidugi eriti prioriteetsed juhtumid. me ei ole tegelikult leidnud ühtegi juhust, kus ebakindlus või valed andmed oleksid viinud vale süüdimõistmiseni aga tahaksin nüüd rääkida sellest, mis äh, tuleb, et teisel juulil kaks tuhat üheksateist äh, loodi sõltumatu kontrolli- ja juhtimiskomisjon, mille ülesanne oli tagada see, et äh, ametiasutused vaatavad need juhtumid läbi, et toimub järelevalve selle üle ja et avalikkus saab täieliku ligipääsu ja et tagatakse ka välise kontrolli element ja see sõltumatu komisjon koosneb ähm, kohtunikest äh, ja kaitseadvokaatidest, ähm, riigi, ühest õigusprofessorist ja nii edasi, et seda toetab täielikult, töötavad täielikult ka äh, eksperdid ja augustis äh, tuli ka üks täiendav juhis äh, andmete kasutamise ja mm, kohtumenetluste kohta. ja see oktoobriks äh, äh, viidi ka ellu ja, ja siis telliti täiendav uurimine, et tuvastada, et kust, kus olid vigade allikad telekommunikatsiooni andmete kasutamisel, et oleks võimalik äh, hiljem äh, siiski telekommunikatsiooni andmeid jälle kasutama hakata, esimesel oktoobril kaks tuhat üheksateist äh, hakati sellega tegelema ning alates üheksateistkümnendast oktoobrist oli võimalik telekommunikatsiooni andmeid uues vormis jälle kasutada ja nüüd me oleme välja töötanud juhised, meil on äh, koostatud juhtnöörid siis äh, prokuröridele, kohtunikele, advokaatidele, äh, et me tõ-, ja me tõesti vaatame läbi kõik juhtumid, kus telekommunikatsiooni andmeid on kasutatud. justiitsministeerium oktoobris kaks tuhat üheksateist võttis erinevaid meetmeid, muuhulgas äh, siis ka seoses nende juhtnööridega äh, ja tahetakse hoolitseda selle eest, et andmeid saaks jällegi kasutada tõenditena ja justiitsminister tuleb välja ka seadusandliku ettepanekuga, muuhulgas selleks, et tekitada ka sea-, järelevalve funktsioon eh, selliste andmete kasutamise jaoks ja äh, et äh, politsei andmekeskus oleks äh, paremini äh, varustatud, et töö oleks professionaalsem, et oleks tagatud kvaliteedikontroll. et et tahetakse seda kvaliteedikontrolli paran-, parendada selleks, et vigu oleks võimalik vältida, tegemist on sellega, et soovitakse rohkem koolitusi, rohkem pädevusi uurijate ja prokuratuuri jaoks ja see on kooskõlastatud, kõlas, kooskõlastatakse siis ka kohtunike liiduga ja äh, Äh, advokaatidega, nagu öeldud, juba on võetud mõningaid meetmeid, aga selles kontekstis tuleb rõhutada ka seda, et äh, see skandaal tõstatas väga palju küsimusi selliste andmete kasutamisega seoses äh, kriminaalmenetlustes ja loomulikult tuleb see kõik korralikult läbi vaadata ja analüüsida, lisandub kindlasti terve rida uusi algatusi. ja see oligi kõik minu poolt, kui on küsimusi, siis üritan neile vastata ja võib-olla lisada ka täiendavaid detaile selle kohta, mida ma juba, just juba ütlesin, aitäh. aitäh. ja komisjoni nimel äh,, DJ Home'i nimel saab sõna äh, komisjoni esindaja. Äh, aitäh, komisjon oli teadlik Äh, sai teadlikuks sellest äh, probleemist eelmise aasta suvel ja äh, Taanis saadi aru, et tegemist on IT ja tehnilise probleemiga seoses selle süsteemiga, mis tegeles andmete konverteerimisega kasutatavateks tõenditeks, mida saab kasutada siis kohtumenetlustes. nii et me väga tähelepanelikult jälgisime seda mm, ja üritasime aru saada, mis on juhtunud ja hiljem saime aru, kui Deloitte äh, aruanne avaldati ja avalikkusele juurdepääsevaks sai, et teine probleem oli see, et ei olnud piisavat järelevalvet, ei olnud ka kvaliteedikontrolli menetlusi. nii et komisjon mõistab seda niimoodi, et tegemist on tehniliste või organisatsiooniliste protseduuriliste küsimustega Taani äh, politseis ja et need ei tulene Euroopa Liidu õigusaktide või äh, liikmesriikide õigusaktidest, äh, mis puudutavad elektroonilisi tõendeid ja nende kasutamist. me tunnistame selle juhtumi äh, olulisust ja olukorra tõsidust. tõendite kvaliteet kohtumenetlustes on asi, mis allub siseriiklikele menetlus seadustele, kriminaalmenetluste seadustele näiteks, ja need probleemid, mis puudutavad tõendite lubatavust ja kvaliteeti, et nendega peavad tegelema riik, ühes riigid kohtud. ja meie saame asjast aru nii, et komisjon ei oma pädevust äh, selle juhtumi hindamiseks, meie ei ole võimelised nende tõendite äh, lubatavust äh, kohtumenetlustes analüüsima, et seda peavad tegema pädevad liikmesriigi kohtud. meie tahaksime selles kontekstis aga märkida seda, et äh, Euroopa Liidu andmekaitse õigusaktid ja käesoleval juhul äh, andmekaitse direktiiv, äh, et see ütleb, et äh, isikuandmeid tuleb kaitsta ja see on eriti oluline õiguskaitse ja juriidilises kontekstis ja loomulikult komisjon tunnistab seda. nii et see põhimõte peaks kehtima, et seire ja kvaliteedikontroll on ka Euroopa Liidu õigusaktides äh, ette nähtud ja komisjoni jaoks on see loomulikult väga oluline. aga meie ei ole sellises olukorras, et me saaksime selles küsimuses tegutseda. meil ei ole pädevust äh, selliste andmekaitseprobleemide läbivaatamiseks, aitäh. Bien, muchísimas gracias. aitäh. kas teie ei ole pädevad andmete kvaliteeti kontrollima? hästi, võib-olla mitte, aga komisjon siiski võiks võib-olla midagi välja mõelda. kasutades fantaasiat, et kui asi on nii äh, raske ja äh, juhtub nii eeskujulikus riigis nagu Taanis, et siis äh, me kõik peaksime siiski tähelepanu pöörama sellele, et võib-olla siiski tuleks midagi teha. tahaksin anda nüüd äh, Renew koordinaatorile sõna ja siis äh, saavad sõna teised sõnasoovijad. proua Intvelt, palun. aitäh, proua juhataja ma arvan, et ma räägin ka kui üks selle parlamendi küsimuse autoritest, millele komisjon ei vastanud. ma olen hämmingus, et Euroopa Komisjonis peab olema eriosakond, kes, mis tegeleb Intvelti küsimustega, sest mulle ei vastata kunagi või siis ma esitan valesid küsimusi. ja siis komisjon tuleb siia ja komisjonil ei õnnestu mind rahustada, vaid ma olen veelgi rohkem mures. tulen tagasi parlamenta-, parlamendi küsimuse juurde öö, ähm, kohe ja tahaksin komisjonilt äh, ka teada, et miks mulle ei ole vastatud. ma olen tegelikult väga mures teie vastuse pärast, kui ma äh, kuulen, et äh, õigusaktidega oli kõik korras, vaid sellega, et kuidas ähm, neid rakendati. siis ei olnud õiguse, õigusaktiga asjad korras, sest vajalikke tagatusi ei olnud. kui tagatised oleks olnud adekvaatsed, siis see ei oleks saanud nii minna. ja ma Te viitasite ka õiguskaitse direktiivile, andmekaitse direktiivile, aga on terve rida äh, riike, kes seda direktiivi ei rakenda, vaid kasutavad äh, andmekaitse raamdirektiivi, mis pärineb kahe tuhande kaheksandast aastast. siis ei olnud isegi nutitelefone olemas, aga ma olen tõesti väga mures selle pärast, äh, et Euroopa Komisjon on andmekaitsmest teinud, andmete säilitamisest teinud mingi religiooni. see on tegelik mure, sest et Euroopa Komisjon on mõelnud, et kuidas uut andmete säilitamise direktiivi äh, äh, tekit-, koostada pärast seda, kui Euroopa Kohus eelmise direktiivi on õigustühiseks kuulutanud, nii et komisjon soovib teha ettepaneku uueks äh, ja direktiiviks ja siis viib läbi analüüsi äh, selle uue ettepaneku jaoks ja kas te tõesti nii tegelete sellega, kas ma tõesti pean usaldama seda, kuidas komisjon seda asja ajab? et see tõesti ei, ei ole tõsiseltvõetav ja nagu siin juba juhataja ütles, et Taani kindlasti ei ole banaanivabariik, tegemist on üks, ühe kõige arenenuma riigiga maailmas ja asjad võivad minna valesti igal pool. aga kui komis-, komisjon tõesti eh, suleb silmad selliste ohtude ees, siis mul ei ole tõesti mingit usku sellesse, millise ettepanekuga te välja tulete. ja tulles nüüd tagasi selle konkreetse Taani juhtumi juurde, tahaksin tänada mõlemat äh, härrasmeest, et nad siin on ja on nõus küsimustele vastama ma ei olnud päris kindel, kas ma sain teist õigesti aru. kas ma kuulsin, et härra Svanberg ütles, et ei olnud ühtegi juhtumit, kus äh, kohus oleks teinud äh, teise otsuse, sest ma olen aru saanud, et kolmkümmend kaks inimest äh, last, lasti lahti vanglast pärast äh, Äh, selle avalikuks tulemist. Ähm, kuidas on lugu nende inimestega, äh, keda me siis ei suutnud kinni püüda, nende kurjategijatega, keda me ei suutnud kinni püü-, äh, süüdi mõista tõendite ebaadekvaatsuse tõttu? Te praegu tegelete endiselt andmete säilitamisega ja ütlete, et äh, tegelete probleemide kõrvaldamisega, kas te olete äh, aga kaalunud seda, et äh, kasutada innovatiivsemaid instrumente, nagu näiteks Clearview, mida samuti katsetatakse, mis kasutab nägu, näotuvastust, see on üks äh, kõige võimsamatest äh, näotuvastusäppidest ja mõte siin taga on samasugune ja ma olen kuulnud, et ka Euroopa politsei, politseiasutused kasutavad seda. ma tahaksin tulla tagasi komisjoni ja meie poolt esitatud küsimuse juurde. esimene küsimus oli, et kas te kaasate need leiud ka oma analüüsi, olles kuulanud äh, teie avaldust, ma olen selles osas mures ja teine küsimus millised äh, on selle tagajärjed Euroopa Liidu politsei ja õiguskaitseasutuste koostöö jaoks, nagu näiteks arest-, vahistamismäärus ja Euroopa elektroonilised tõendid ja äh, mm, see süsteemide koostalitlusvõime, et Taani ametiasutused on väga adekvaatselt reageerinud, aga kui neid andmeid jagatakse teistega ja kui siis äh, need vead äh, tõesti liiguvad üle kogu Euroopa, siis moodub väga äh, raskeks äh, olukorra parandamine, et mida komisjon sellest arvab? ja mi-, kuidas see mõjutab teabevahetust ähm, äh,, vastastikust õigusabi, politsei koostööd kolmandate riikidega, äh, muuhulgas siis äh, mitte Euroopa Liidu liikmesriikidega, kes kasutavad samasuguseid andmete säilitamise süsteeme äh,, me oleme sellepärast mure, mures mitte sellepärast, et me ütleks, et politsei ei tohi oma tööd teha, vaid mõte on selles, et vaja on kurjategijad äh, kinni võtta, neid süüdi mõista, mõista ja mitte süüdi mõista süütuid inimesi ja mõlemad need ülesanded on siin praegu ohus, nii et ootan huviga vastuseid. Eh, suur tänu. komisjoni esimees on ka nüüd kohal aga ma tahaksin kasutada võimalust ning esitada oma küsimus. ma ei tea, kas teie riigis on hinnatud tasakaalu haavatavuse ja riskide vahel ning äh, kas te olete sellest ka nõukogus rääkinud? või kas nõukogu kavatseb äh, luua mingisuguse süsteemi süsteemi, millega luuakse tõepoolest vajalikud tegevused, mis Deloitte tuvastas, selleks, et tagada tuhandete edasiste juhtumite mõjutamine sarnasel viisil. sest sellega tuleb tegeleda mõistlikult nii täidesaatva kui ka kohtuvõimu poolt. Nad peavad alati juhinduma arukusest. ning teiseks, mis puudutab äh, kinnipidamist ja tõendite mõjutamist, tõendite kaitse on ülioluline kui on tõsised kuriteod või süüteod, siis on vaja tuvastada, kas äh, kinnipidamine karistusena on asjakohane? või kas kohaldati ebasobivaid äh, õigusmeetmeid? aga teine oluline punkt on karistamatus. meil on tapmised, rahapesujuhtumid, väga tõsiseid juhtumeid tegu on juhtumitega, kus on äh, näiteks äh, majanduskuriteod, aga sadadel juhtudel inimesi ei mõisteta süüdi väga tõsistes rikkumistes. loomulikult on inimelu oluline ning äh, kuritegevuse Äh, näiteks rahapesu on kõik äh, avaliku korra vastane äh, tegevus. ja olles nüüd oma küsimuse ära esitanud, annan sõna tagasi üle komisjoni esimehele. aitäh, kallis kolleeg Carlos Tundra, et te juhatasite seda koosoleku osa, abistasite meid ajakavast kinnipidamisega, surun kätt ka äh, külalistel ja jätkan nüüd esimehe rollis. ja järgmisena saab sõna härra Breyer, kui ma ei eksi, teil on sõna. Thank you, chair. I would like to thank aitäh, esimees, ma tahaksin tänada meie kõnelejaid, kes on tulnud siin kõnelema nendest äh, õppetundidest mida äh, Taani äh, telekomi skandaal on meile andnud. inimesed on vanglast vabastatud ja see on tohutu skandaal, mida me peaksime uurima, millega me peaksime intensiivselt tegelema ja kahju, et äh, nõukogu eesistuja enam meiega siin ei ole, sest ka nendega tuleks seda arutada. kui loen teie komisjoni järeldusi, siis seal on mõningaid ohumärke seal on kirjas, et IT-süsteemid ja IT-taristu on keerulised, aegunud, neid on äh, raske hallata, seda haldab üks ametnik politseisüsteemis ning ei ole mingisuguseid kvaliteedikontrolli tegevusi, mis tuvastaks äh, ning äh, mobiilasukoha tuvastamise andmete ebatäpsuse. aga huvitav on see järeldus, mille te olete teinud. nimelt Äh, lühiteade äh, on osa äh, kriminaaluurimistest ning uurijad peavad koostama kvaliteedikontrolli raporti ja kasutada tuleks võimaluse korral toorandmeid, mitte konverteeritud andmeid. nüüd need protseduurid, mis te olete loonud, ma saan aru, et nendest ei piisa selleks, et tegeleda kõikide probleemidega, mis on tuvastatud, aga neid protseduure ei kasutata teistes liikmesriikides kuigi nad kasutavad teie andmeid, andmeid, äh, mida on teiega jagatud. ma arvan, et antud juhul on see õppetund järgmine. telekommunikatsiooni andmed on äh, tõsiselt eraelu puutumatust riivavad andmed ning nende kogumine ja töötlemine peaks piirduma rangelt ähm, vajalike vahenditega see sisaldab ka üldistatud äh, andmete kogumist äh, kõigi kohta. kui ma tohin Taani valitsuselt küsida, siis kas mul on õigus, kui ma eeldan, et sellist olukorda oleks võinud teatud ulatuses ennetada, kui Taani andmete säilitamise seadused ei oleks olnud jõustunud? ja see ilmselgelt rikub Euroopa Liidu äh, põhiõigusi ja Euroopa Kohtu kohtupraktikat komisjon oleks pidanud juba ammu algatama Taani vastu rikkumismenetluse, kuna neil kehtib vastav õigusakt. ning nad oleksid pidanud välja pakkuma uue Euroopa Liidu õigusvahendi pärast seda, kui eelmine on kohtu poolt kehtetuks tunnistatud. see on vaid üks hulgast probleemidest, millega me peame tegelema. kas ma võiksin küsida siin komisjonilt ning Taani valitsuse esindajalt mõlemalt kas te olete seda infot jaganud teiste liikmesriikidega? kas on koostatud mingi analüüs olukorrast teistes kohtades, kes võivad äh, silmitsi seista sarnaste probleemidega oma süsteemides? me räägime nii palju julgeolekukoostööst, aga antud juhul, kui asi puudutab nende inimeste julgeolekut, kellel on liiga tehtud, äh, ei ole meil nagu üldse koostööd ja ma ei ole nõus komisjoniga, kes ütleb, et Euroopa Liidul puudub siin pädevus. ilmselgelt ei ole meil piisavalt Euroopa Liidu standardeid selles osas, mis puudutab andmete kogumist, töötlemist ja tõendeid politsei valdkonnas. aga Euroopa Liidul on pädevus äh, selles osas, mis puudutab politsei koostööd. kas te võiksite meile selgitada, miks ei ole mitte midagi tehtud sellise harukordse juhtumi puhul, mis on avalikuks saanud, ma kujutan ette, et on veel juhtumeid, äh, millest me lihtsalt ei tea praegu. Now... aitäh, härra Breyer ja nüüd saab äh, sõna härra Körner, teil on sõna. härra esimees, äh, aitäh. nagu ka teised kolleegid, olen šokeeritud, kolmkümmend kaks isikut, kes lasti vabaks. usaldus õigusriiki ja sellesse, et äh, lõpuks ometi, et lõpuks äh, langetatakse õiged otsused, äh, see on üks keskse tähtsusega küsimusi riigi ja kodaniku vahelises suhtes. ja see on uskumatu äh, viga, mis seal on äh, juhtunud ja mind veidi šokeeris ka see äh,, kui vähese pühendumisega tegeleb sellega Euroopa Komisjon, ma pean kahjuks äh, siin veidi nüüd kordama, ent kuna need küsimused olid äh, veidi ebaselged ja ma tahan veel, veelgi rõhutada neid, et äh, siin ei ole küsimus selles, et kui paljud inimesed vabaks lahti, lasti nende vigade pärast, vaid kui paljud isikud on need kurja ne,, need, kui palju on neid isikuid, keda ei ole võimalik äh, olnud vangi panna nende valede andmete tõttu, tõttu. ja kui volinik käis meie komisjonis, siis äh, ta ütles, ta, et ta näeb, et on vaja Äh, andmete säilitamise õigusakti, aga ma tahaks nüüd komisjonilt küsida, et äh, kuidas äh, komisjon kavatseb seda juhtumit arvesse võtta Äh, seoses kaalutlustega luua selline õigusakt, et see on ju väga oluline, tahaksin siin äh, tsiteerida kolleeg Breierit, et tõesti on hädavajalik, et andmete säilitamine piirduks hädavajalike andmetega, sest mida rohkem andmeid äh, säi-, säilitakse, seda rohkem on võimalik kuritarvitusi ja ja ma arvan, et selli-, et kui äh, kogu Euroopas oleks äh, selline asi juhtunud äh, ja kui mõelda, kui palju oleks siis olnud isikuid, keda see puudutaks ja siis mul tõesti hakkab halb. ja siis ma tõesti tahaks nüüd komisjonilt kuulda, et milliseid järeldusi te teete sellega seoses, seoses tulevaste Euroopa õigusaktidega ja kui ja kas teavitati ka teisi liikmesriike ja kas on kontrollitud, et teistes liikmesriikides ei tehta samasuguseid vigu? okei okay,, now it will be mis-. hästi ja nüüd saab sõna härra Kabat, teil on sõna. Tak for det, formand. Og øh, tak til øh, de to talere. Aitäh ja aitäh ka mõlemale äh, kõnelejale, härra Lündile ja härra Svanbergile, et te siia tulite ja selgitasite meie komisjonile, mis toimus. Taanis äh, tekitas see skandaal ju tõesti väga suurt furoori ja ma pean ütlema, et ma tõesti olen lootusrikas. tegemist äh, on ju hea süsteemiga, kui on võimalik äh, möönda, et tehti vigu ja et asjad on nüüd teistmoodi ja ma arvan, et see tõesti väärib austust ja ma näen, et Taani eh, justiitsminister pidi ähm, korduvalt aru andma ja et ka nõukogu töörühmas on äh, räägitud äh, sellest, milline olukord on, see on positiivne signaal, aga on teine arutelu, eh, nimelt see, et ähm, miks andmeid säilitatakse, kui kaua ja milleks neid kasutada saab, see on poliitiline küsimus, mille tahaks esitada politseidirektorile, et äh, mil määral äh, kriminaalmenetlustes neid telefoniandmeid on kasutatud, kui tihti kasutatakse neid. Ähm, mul on äh, mulje, et neid kasutatakse väga palju, et kriminaalmenetlustes on neil tõesti väga oluline koht, nii et väga oluline oleks teada, kui, kui tihti kasutatakse neid telekommunikatsiooni andmeid et asi ei oleks nii, et äh, politsei saab selle, sellise tööriista enne, kui me üldse teame, et kui oht, suur on oht, et asjad lähevad valesti. aitäh, mulle tundub, et äh, sellega ongi kõnelejate nimekiri lõppenud. meil on veel viisteist minutit aega selle päevakorrapunkti jaoks seega ma teen ettepaneku, et kuulame ära samas järjekorras vastused kõigepealt härra Lundilt, kes äh, esindab äh, Taani IT-poliitika ühendust ning seejärel kuulame härra Kristjan Viises Vanbergi, kes esindab Taani politseid. aga võib-olla kuulaksime kõigepealt ära ka komisjoni, kes meil siin kohal on ja äkki nad tahavad lühidalt kommenteerida komisjoni seisukohta selles asjas, mida me oleme selle päevakorrapunkti all arutanud annan teile sõna, kui te soovite uh,. Thank you very much, thank you for the question. suur aitäh, aitäh ka nende küsimuste eest. ma üritan vastata nii paljudele kui võimalik. esimene küsimus puudutas seda, et me ei ole vastanud parlamendi küsimusele. ma vabandan selle pärast meid teavitati sellest, et te saate vastuse homme, kahekümne teisel jaanuaril. selle põhjuseks on komisjoni vahetamine, paljud küsimused jäid toppama, asi ei puuduta ainult seda konkreetset teemat, vaid komisjon äh, vahetus välja ning see äh, mõjutas ka nende küsimuste menetlemise protsessi. veel üks tähelepanek. ka meile valmistab see olukord muret. loomulikult see läheb meile korda, meid huvitab, äh, mis toimus, aga me ei leia, et komisjonina peaksime meie tegelema konkreetsete tagajärgedega. see on riikide andmekaitseasutuste asi uurida protseduure, IT-süsteeme politseis, kohtusüsteemis ja uurida, kas need on kooskõlas andmekaitse eeskirjadega või mitte. seega komisjonina meil ei ole pädevust tegeleda selle konkreetse olukorraga, mis Taanis aset leidis ja veel üks tähelepanek, mis tehti. paljud teist viitasid komisjoni uuele õigusaktile andmete säilitamise äh, vallas. komisjon tegelikult ei ole ette valmistamas andmete säilitamise õigusakti ja pole tehtud ettepanekut äh, sellist õigusakti välja pakkuda. nõukogu palus eelmise aasta juunikuus läbi viia uuringu, me ka sellise uuringu läbi viisime äh, välise ettevõtja abil, uuring on alanud, aga meil ei ole plaane koostada õigusakti. seega me ei saa antud teemat kuidagi tegelikult kommenteerida, aga kui me tulevikus peaksime seda tegema, siis julgeolekuandmete puutumatuse teema kindlasti äh, on selles õigusaktis ka kajastatud, seda ei jäeta kahe silma vahele. ning kindlasti tuleks sellega tegeleda väga üksikasjalikult ning äh, võtta arvesse ka õppetunde. nüüd konkreetselt selles Taani juhtumis tuleb ära mainida, et Taani tegeles selle juhtumiga väga tõsiselt ja asjakohaselt. tunnistati, et selline asi juhtus ja kõik sammud, mida Taani kolleegid kirjeldasid, on tõepoolest aset leidnud ning see annab tunnistust sellest, et tõepoolest midagi tehti, et selle olukorraga tegeleda. ja võib-olla minu viimane kommentaar puudutab andmete vahetamist teiste liikmesriikidega, eelkõige nende vigaste ebatäielike andmete vahetamist õiguskaitse, andmekaitse direktiivi artikli kuusteist kohaselt, mis puudutab andmete parandamist, andmete vastutav töötleja, kelleks praegu on Taani politsei, peaks teavitama kõiki neid andmete saajaid, kellele andmed edastati. sellest, et andmed olid halva kvaliteediga või eksitavad see on Taani politsei asi teavitada teisi andmesaajaid, teisi liikmesriike või kolmandaid riike, kes selliseid andmeid said. ning äh, see pole midagi, millele meie saaksime vastata. aitäh selle tagasiside eest ja nüüd pöördume kõigepealt härra Lundi poole, et ta vastaks nendele küsimustele, mis on esitatud. Thank you um,, I think most uh aitäh, kõige konkreetsemad küsimused esitati minu meelest Taani äh, politseile, seega mina saan teha üsna lühidalt. võin isiklikust vaatepunktist öelda, et ka mind üllatas äh, tohutult selline juhtum. nägime, et politsei kasutatavad andmed, et juurdepääs isikuandmetele, et andmeid säilitati, äh, mis olid saadud telekommunikatsioonioperaatoritelt. Need andmed tulevad tihtipeale struktureerimata formaadis, aga Taani politsei on öelnud järjepidevalt, et see on ülioluline vahend politsei uurimistes. seega mind üllatas, et nad äh, andmeid käsitlevad äh, nii ebakompetentsel viisil loomulikult, mis on olnud, on olnud. Taani valitsuse ähm, tehtud sammud on positiivsed. Taani valitsust huvi, Taani valitsusel on huvi säilitada seda andmete säilitamise õigusakti, see ei ole mingi saladus. on vaja äh, töötada selles suunas, et taastatakse usaldus telekommunikatsiooni andmete vastu. aga veaoht on alles ning seda tuleks kindlasti arvesse võtta kõikide andmete säilitamise juhtumite puhul, kas siis riiklikul või Euroopa Liidu tasandil, aitäh. Mr Vises Vangver. Thank you so much, yeah. ja härra Vises Sandberg. ma proovisin kuulata inglise keeles, et saada kõik info nii täpselt. esimene vastus vastab mitmele küsimusele, mis esitati. nagu kommentaarides ütlesin, siis me uurime kõiki juhtumeid, kus äh, see olukord võis mõjutada äh, tulemust, aga uurimine veel käib. praeguse seisuga me ei ole tuvastanud mitte ühtegi juhtumit, kus see viga on kaasa tuun-, toonud äh, valeotsuse kohtu poolt. nagu öeldud, me uurime käsitsi prokuröri, IT-ekspertide, süüdistajatega kõigega, keda on vaja selleks, et uurida kõiki neid juhtumeid, mida on üsna palju. siiani ei ole äh, see olukord mitte ühtegi äh, uurimise tulemust mõjutanud. me ei saa järeldusi praegu teha seni, kuni on läbi viidud äh, lõplik uurimine kõigi kümne tuhande seitsmesaja juhtumi osas. aga praegu ei ole võimalik öelda, et on olnud tulemuseks valeotsused võib öelda, et see viga on seotud äh, suure hulga kasutatud andmetega. kogutakse suur hulk andmeid, kui uuritakse mingit juhtumit. Need andmed, äh, mis olid mõjutatud, mis olid vigased, ei pruukinud üldse mõjutada äh, uurimise tulemust ja need, see suur hulk andmeid ei pruukinud olla üldse seotud nende inimestega, äh, kes olid uurimises äh, kaasatud. seega praegu ei ole tuvastatud ühtegi juhtumit, kus oleks äh, tehtud valesti valeotsuseid. oluline on aga rõhutada moratooriumit. moratoorium kehtis kaks kuud, tehti otsus, et selliseid andmeid ei tohi kasutada mitte üheski pooleliolevas juhtumis seega ka mitte ühtegi inimest. oli, seega mitte ükski inimene, kes äh, tol hetkel äh, viibis vahi all või oli kinni peetud, neid ei hoitud vanglas selle moratooriumi äh, ajal. moratoorium on nüüd lõpetatud ning taaskord on võimalik neid andmeid kasutada selleks, et põhjendada kinnipidamist ja süüdimõistmist. loodan, et see on kõigile selge see pole kuidagi seotud äh, äh, ebaõigete otsustega, vaid siin on lihtsalt äh, nõuetekohane hoolsus selleks, et kedagi ei ole valesti ebaõigelt kinni peetud. olid mõned täiendavad küsimused? ma ei vasta Clearview küsimusele, mul ei ole pädevust sellel teemal rääkida küsiti, kas seda oleks võimalik vältida, kui ei oleks see õigusakt jõus olnud, mis meil on, ma väl-, loobun ka sellele küsimusele vastamast, et mitte alus, algatada poliitilist arutelu. andmete vahetamine riikidega, ma ei saa üksikasjadesse laskuda, aga need riigid, kes on meiega ühendust võtnud, neile oleme loomulikult rääkinud äh, selle juhtumi ulatusest ning probleemidest, mis on tekkinud, seega me kindlasti vastame kõigile, kes meie poole pöörduvad ning kindlasti teavitame neid õiguskaitseorganeid, eh, kes võivad meie poole pöörduda sarnaste probleemide või küsimustega. And to Mr, Mr Kuvu's question. härra Kuvuse küsimus, mis puudutas eh, nende juhtumite arvu, kus me kasutame neid andmeid. antud juhtum näitab, et eh, meil oli perioodist kaks tuhat kaksteist kuni praeguseni kümme tuhat seitsesada juhtumit, seega iga aasta on mitu tuhat juhtumit, kus kasutatakse telekomi andmeid õiguskaitseorganite poolt ja loomulikult ka prokuratuuri poolt tõsiste kuritegude uurimiseks. aitäh, sellega lõpetame antud punkti, ma näen, et äh, on kaks sõnasoovijat, aga tehke lühidalt, sest äh, me peame ajast kinni pidama, proua Intvelt. lühike küsimus, te ütlesite, et te olete teavitanud teisi riike, kellega te võib-olla olete andmeid jaganud aga ma esitan küsimuse nüüd. Te olete teadlikud võimalikest ohtudest? ma olen kindel, et Taani politsei kasutab äh, ka andmeid, mida nad on saanud teistelt riikidelt. kas te kunagi küsite endalt, kui usaldusväärsed on need andmed, kas te olete nüüd mures? ma ei tea, kas on võimalik äh, teha selliseid järeldusi, et ka teistel riikidel on sarnaseid probleeme, selle kohta ma ei oska midagi öelda. aga loomulikult need juhtumid, kus on tuvastatud vigased andmed ja kui me oleme tuvastanud, et me oleme teinud koostööd teiste riikide õigusasutustega, siis loomulikult me neid ka teavitame. aga praegu me ei ole tuvastanud juhtumeid, kus on tehtud äh, valesid süüdimisi või otsuseid kui mõningatel juhtudel on andmed olnud ennatlikud äh, ja me oleme neid jaganud, siis me kindlasti teavitame äh, organeid. ja härra Breyer ka väga lühidalt, palun. kui ma sain komisjoni vastusest õigesti aru, siis nad ütlesid, et äh, andmekaitse raamistik, raamotsuse alusel on teie kohustus teavitada aktiivselt kõiki andmete saajaid, kes võib-olla said valesid andmeid aga kui ma sain teist õigesti aru, siis te ütlesite, et te olete suhelnud ainult nende valitsustega, kes on ise teie poole aktiivselt pöördunud või kas teie äh, kavatsete pöörduda kõigi nende poole, kes on andmeid saanud ja kui mitte, siis miks? ma ei saa rääkida kellestki konkreetsest, ma ei saa rääkida ühestki konkreetsest äh, välisõiguskaitseorganist, aga ainult ulatuses, kus me oleme tuvastanud olulise rikkumise, siis äh, me võtame ühendust. me ei võta ühendust äh, nende ametitega igal juhul, kui andmed on jagatud, sest me tahame tagada, et see oleks asjakohane. aga see on osa meie analüüsist, kas me peame teavitama veel kedagi, äh, kui see viga, vigased andmed on oluliselt mõjutanud uurimist või juhtumit. see on osa käimasolevast tööst. aitäh, ma arvan, et sellest piisab, et kokku võtta äh, käesolev päevakorrapunkt täpselt õigel ajal. kell on seitseteist null null, meil on veel jäänud üks tund, et arutada veel ühte meie päevakorrapunkti, aga see viimane päevakorrapunkt pärastlõunasel koosoleku osal on kinnine koosolek ja see puudutab Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide kokkulepet seoses piiriülese juurdepääsuga elektroonilistele tõenditele justiitskoostöös kriminaalasjades. meil on siin komisjoni esindaja kohal, aga kuna meil on kinnine koosolek, siis liikmed, poliitilised nõuandjad ja liikmete assistendid, libe esimees, aseesimehed, variraportöörid ja raportöörid ning parlamendi eesistum- ja parlamendi juhatuse esindajad, Andmekaitse Nõukogu esindajad ja komisjoni esindajad võivad ruumi jääda. teistel kõigil palutakse lahkuda. aga olles selle teadaande teile edastanud, oleme valmis alustama. täname taas kord meie kõnelejaid, täname härra Lundi